kalandusalased aspektid. ja raportööril on sõna neljaks minutiks. aitäh, lugupeetud kolleegid, ma tahaksin kõigepealt tänada oma kalanduskomisjoni kolleege ja variraportööre hea koostöö eest. ma arvan, et see raport saadab välja väga selge toetussõnumi Euroopa Komisjonile ja ütleb ka, et millised on meie komisjoni prioriteedid seoses äh, läbirääkimistega, mis puudutavad uut rahvusvahelist lepingut. nagu te teate umbes, umbes kuuskümmend neli protsenti äh, meie planeedi äh, vetest on väljaspool UNCLOS-i Äh, reguleerimisala seetõttu äh, ressursside jätkusuutlik, äh, jätkusuutlikku haldamist see konventsioon ei katta, ei hõlma. see konventsioon on kolmkümmend neli aastat vana, see hõlmab ähm, põhimõtet mõtte, põhimõtteid, mis on muutunud, majandus on, vajadus toidu järele on dramaatiliselt suurenenud, seetõttu on vaja loodetavasti lähemas tulevikus seda konventsiooni muuta nii, et see oleks tegelikkusega paremini kooskõlas. mis puudutab äh, vastavaid kokkuleppeid, äh, siis kõige olulisem äh, leping on UNFSA kalavarusid käsitsev kokkulepe, mis allkirjastati ähm, üheksakümne viiendal aastal, see äh, puudutab neid piirkondi, mis on väljaspool riiklikku jurisdiktsiooni. Äh, me võiks võib-olla arutada selle kokkuleppe mõningaid aspekte, aga meie komisjon paneb ette, et me toetame tulevikus mm, uut õiguslikku instrumenti ükskõik millise nime all. ÜRO äh, Peaassamblee otsustas et äh, hakkavad toimuma läbirääkimised selle äh, kokkuleppe läbivaatamiseks ning kahe tuhande viieteistkümnendal aastal otsustas Peaassamblee avada läbirääkimised äh, Äh, esialgsetes komiteedes ja nende komiteede töö algab sellel aastal. me loodame, et esimene raport tuleb järgmisel aastal eesmärgiks on valmistada ette läbirääkimiste jaoks baas äh, selleks, et luua rahvusvaheline õiguslik instrument, äh, mis oleks ähm, UNSAC-i konventsiooni äh, edasiarendus ja kataks neid valdkondi, mida seni ei ole reguleeritud. ma tahaks rõhutada komisjoni olulist rolli. komisjon oli üks selle tegevuse algatajaid, eriti töörühma osas ja tahaksin teile ka öelda, et on riike, kellele meeldiks, kui mõningad äh, tegevusvaldkonnad jääksid välja selle tulevase õigusakti äh, reguleerimisalast äh,. eelkõige puudutab see kalastamist, see on meie jaoks problemaatiline, sellepärast et Euroopa Komisjon ja parlament ei ole sellega nõus kokkuvõttes äh, kalastamise kaasamine uude äh, õigusakti on oluline ähm, põhjustel, mida ma just mainisin, aga arvesse tuleks võtta seda, et see ei tohiks äh, viia üheksakümne viienda aasta kalavarusid käsitleva kokkuleppe läbivaatamiseni, vaid tuleks tagada, et see on kaasatud uude rahvusvaheliste raamistikku. me teeme ka ettepaneku, et kasu, ka kasutada ja laiendada rahvusvaheliste organisatsioonide tegevust, kui tegemist on kal-, kalastamisküsimustega. Ehm, me peaks üritama leida võimalusi, kuidas innustada teisi riike ka ühinema selle eh, leppega ning eh, kaitstud piirkond ei ole võimalik tõhusalt kaitsta, kui tehakse, ei tehta korralikku koostööd, kui ei pöörata piisavalt tähelepanu bioloogilise mitmekesisuse kaitsele, me loodame, et see uus rahvusvaheline õigusakt äh, kaasatakse rahvusvaheliste otsuste langetamise struktuuri. aitäh ja esimesena saab sõna härra Kaabli, Gabriel Mato üheks minutiks. suur tänu. volinik, kõigepealt ma tahan kiita raportööri selle raporti eest see, mida me siin arutame, on uus rahvusvaheline instrument, mis hakkab reguleerima meie meresid, aga kõige tähtsam on see, et meil ei ole vaja rohkem regulatsiooni. olemasolev raamistik on piisav, tähtis on see samas, et kõik osapooled peaksid eh, olemasolevast raamistikust kinni. see, et meil rohkem seadusi on, ei tähenda seda, et me oma varusid paremini kaitseme. senini ei ole me suutnud väga head tööd selles teha ja oma raamistikku oleme üsna viletsalt ellu rakendanud. olemasolevad instrumentid on selleks, et majandada meie ressursse ja seda tuleb teha ka tulevikus. tähelepanu tuleb koondada sellele, et paraneks koordineerimine piirkondlike ja rahvusvaheliste organisatsioonide vahel. on vaja tagada, et kõik töötaksid üheskoos, et rahvusvaheline kalandus oleks õigetel jälgedel. härra Santos on järgmine, üks minut Eh, suur tänu, president, suur tänu, volinik, suur tänu ka raportöörile eh, kalandus on bioloogilise mitmekesisuse üks aspekt ja kalandusel on väga tähtis inimlik dimensioon ja mõõde. Eh, siin räägiti haavatavatest mereökosüsteemidest ja ökoloogiliselt ja bioloogiliselt olulistest merealadest. et jah, meil on vaja kaitsta oma merevarusid ja tagada bioloogiline mitmekesisus. Neil on vaja võtta just sellised lähenemisviisid, nagu on välja pakutud siin raportis ja äh, koostada ka rahvusvaheliste merekaitsealade võrgustik nendes piirkondades, mis jäävad väljapoole riikide jurisdiktsiooni. ma tänan, härra Marjas. suur tänu. minagi tahaksin kiita raportööri proua Nikolait selle raporti eest, mis võtab kokku kõik meie murepunktid. ÜRO Peaassamblee äh, on otsustanud välja töötada rahvusvaheliselt siduv äh, juriidiliselt instrument selleks, et kaitsta merealade bioloogilist mitmekesisust ja kalandussektori Euroopa Liidu öö, äh, turud peavad ka jätkusuutlikkust silmas pidama. konventsiooniga ei ole ühenenud mitte ainult Euroopa Liidu liikmesriigid, vaid ka Euroopa Liidu kandidaatriigid ja paljud teisedki riigid. peale merevalude eh, kaitse tahaksin rõhutada ka seda, et Euroopa Liit peab tõsiselt mõtlema eh, kõikide liikmesriikide kalurite toetamise peale, eriti Kreeka kalurite toetamise peale. Äh, proua Ferreira. härra Ferrer. suur tänu. bioloogilise mitmekesisuse kaitsmine meie meredes, selleks on vaja koostööd teha rahvusvaheliselt. ÜRO on õige koht äh, selle tegevuse koordineerimiseks ja ka kontrolli teostamiseks. koostöö suhete sõlmimine selleks, et mereressursse kaitsta ja eh, ekspluateerida neid jätkusuutlikult. ja tuleb mõelda ka ehm, eh, õigluse ja võrdväärsuse põhimõttedega. jah, UMCLOS on hea instrument, see töö, mis senini on ära tehtud, on tuginenud mõjude hinnangutele Euroopa Liidul on ka olnud tähtis roll, aga mitte alati ei ole me olnud järjekindlad. mis puudutab süvamere kalapüüki, siis see on hea näide. miks me teeme midagi väljaspool Euroopa Liitu, kui see ei ole vastuvõetav Euroopa Liidu sees? Poltšak. suur tänu jah, mina toetan kõiki neid algatusi, mille eesmärgiks on täita need ülesanded, millest me täna siin räägime. nimelt jätkusuutlik areng meie merealadel, jätkusuutlik kalapüük ja merede bioloogilise mitmekesisuse kaitse. teiselt poolt aga on selge, et meil on Euroopa Liidus probleeme ja neist tuleb rääkida. Need on tekitanud olukorra, kus bioloogiline mitmekesisus kannatab. näiteks rannikualad, need linnastuvad üha enam. ja ka kalapüük on muutunud väga intensiivseks ja pannud ohtu eh, mereorganismide ja kalade elu, samuti merede äh, saastatus, põhjuseks on suured püügilaevastikud. igatahes ma toetan raportit, sest ta käsitleb neid küsimusi. Eh, Nicola Caputo järgmisena üheks minutiks. Ritengo giusto e quanto mai opportuno, forse solo un po' in ritardo, l'intervento delle Nazioni Unite finali-. jah, on väga õige eh, rääkida ÜRO jõupingutustest mereressursside kaits-, eh, ka nendes piirkondades, mis ei kuulu riikide jurisdiktsioonide alla. Eh, jätkusuutlikkus, see tähendab seda, et on vaja kaitsta ja on vaja selleks ka rahvusvahelisi instrumente, mis oleksid juriidiliselt siduvad eh, ja kaitseksid mereressursse uus rahvusvaheline kokkulepe peab kirja panema ka vastutuse põhimõtted, kui tekitatakse merele ökoloogilist kahju ja on vaja osutada nendele, kes mille eest vastutab. meil on vaja ka äh, vahehindamise instrumente ja vaadata, kuidas meie tegevus mõjutab merekeskkonda, kõik peab tuginema teaduse andmetele, on vaja korralikult meie tegevuse mõjusid hinnata. ja härra Kuhn soovis veel ka sõna saada, kuna meil aega on, siis saate ka sõna üheks minutiks, palun. lugupeetud proua president, ma tõesti armastan neid parlamendi arutelusid, kus on väga erinevad arvamused, mida kuuleme ja ikka saab veel argumenteerida. selle rahvusvahelise kokkuleppe elluviimine on väga tähtis, meil on piisavalt sead-, seadusega, Gabriel Mato ütles seda, aga Euroopa Liit peab vaatama ka, milline on meie turupositsioon. seitsekümmend protsenti Euroopas tarbitud kaladest ja kalatoodetest on imporditud, nii et me saame ise tagada ainult kolmkümmend protsenti ähm, kala, kalast ja kalatoodetest. asiaadid, hiinlased, venelased toovad oma kala turule ja põhimõtteliselt tuleks äh, kogu aeg kontrollida seda, et kalanduses äh, te oleks jätkusuutlikkus tagatud ja ka kvaliteedi eest, sellepärast on meil on vaja Euroopa oma ökomärgistust ja vastavalt sellele ökomärgistusele saaksime me neid tooteid siis hinnata. me ei saa neid lasta turgudele enne, kui tingimustest kinni peeta, see oleks väga õiglane ka meie kalurite suhtes, aitäh! aitäh ja nüüd komisjoni nimel veel kord volinik Vella, palun. Uh, aitäh, proua president, lugupeetud rahvasaadikud, kõigepealt suur tänu selle algatusraporti eest mis puudutab äh, kalandusalaste aspekti äh, seoses riikliku jurisdiktsiooni alt välja jäävate piirkondade merekeskkonna bioloogilist mitmekesisust käsitleva rahvusvahelise kokkuleppega, mida on äh, mille puhul tuleb siis öelda, et siin tõesti väga õigesti on keskendutud arengule, millega peaks rahvusvahelist merendusõigust kaasajastama, arvestades viimase kolmekümne aasta arengutega me oleme seda uut kokkulepet toetanud juba esimesest äh, äh, kohtumisest äh, kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal. proua Nikolaile suur tänu raporti eest, see raport tuleb väga õigel ajal, sellepärast et läbirääkimist, läbirääkimisi alustav töörühm tuli just eelmisel kahel nädalal kokku kahekümne kaheksandast märtsist siis kaheksanda aprillini pärast seda toimub teine kohtumine augusti lõpus, kahekümne kuuendast augustist kuni kaheteistkümnenda septembrini. raport toob väga õigesti välja, et uus äh, meede toob välja terve meetmete paketi, siin arvestatakse geneetiliste ressurssidega, kasude jagamisega, piirkondade haldamisega, arvestatakse ka merekaitsealadega, mõeldakse keskkonnamõju peale ja ka suutlikkuse suurendamise peale, täpselt samamoodi nagu ka meretehnoloogia ülekandmise peale. selle kokkuleppe üheks kõige tähtsamaks osaks on ka äh, merealade kaitse haldamine, sellega on võimalik üleilmselt äh, kolmandal Rio konverentsil paika pandud eesmärkide täitmine nimelt, nimelt kümme protsenti ookeanitest peaks olema kaitstud eh, täpselt niimoodi juba kahe tuhande kahekümnendaks aastaks. Euroopa Liit soovib, et selles kokkuleppes oleksid ka klauslid keskkonnamõju hindamise protsesside kohta seda selleks, et äh, leevendada negatiivseid mõjusid mere äh, bioloogilisele mitmekesisusele. merede bioloogiline mitmekesisus peaks olema uue kokkuleppega kaitstud. seda ilma praegust mereõigust äh, õõnestamata. samamoodi tuleb hoolitseda ka selle eest, et, et äh, ka kalavarude kokkulepetes arvestatakse bioloogilise mitmekesisusega. meie jaoks on väga tähtis, et kalavarusid käsitlev kokkulepe jääks jõusse ja et seda rakendataks paremini peale selle jätkame me ka piirkondlike kalahaldusorganisatsioonidega koostööd. ma olen veendunud, et need organisatsioonid Äh, saavad paremini oma eesmärke saavutada just selle uue kokkuleppe kaudu. ma kinnitan teile, et Komisjon ja Euroopa Liit jätkavad siin tähtsa rolli mängimist läbirääkimistes ÜRO-ga ja kaitseme äh, merebioloogilise mitmekesisuse paremat kaitset vastavalt rahvusvahelistele kohustustele. samamoodi ka piirkondlike kalavarude haldamisorganisatsioonidega jätkame koostööd ja tähtis on saavutada tasakaal kalavarude säilitamise ja jätkusuutliku kasutuse vahel, täpselt samamoodi nagu me oleme seda teinud ka ühise kalanduspoliitika raames. me ei luba, et need läbirääkimised kohustuste ja nõuete eh, tasakaalu ära kaotaksid. meie arvates on eh, ÜRO raamistik, parim õiguslik raamistik, millest kõik peaksid, kõik osapooled peaksid kinni pidama. lõpetuseks suur tänu teie toetuse eest meie võistluses Äh, jätkusuutliku kalanduse eest, see on üks meie kõige tähtsamaid prioriteete ja me jätkame seda koostööd oma partneritega selleks, et võidelda illegaalse ja registreerimata kalanduse vastu, mis on suureks majanduslikuks ja sotsiaalseks probleemiks. aitäh, volinik äh, Vella! arutelu on lõppenud ja hääletus toimub homme. ja nüüd